finantstehingute maksu sisseviimist äh, üheteistkümne liikmesriigi poolt, aitäh! suur aitäh ja käesolevaga on arutelu selle päevakorrapunkti osas lõppenud, hääletamine leiab aset homme kell kaksteist kolmkümmend ja nüüd me liigume järgmise päevakorrapunkti juurde milleks on äh, härra Wojciechowski raport, äh, mis puudutab loomade kaitset nende vedamisel. ja alustamegi aruteluga ja annan sõna raportöörile härra Wojciechowskile. aitäh, president me elame äh, kahekümne esimese sajandi Euroopas, me ei ole barbarid, me oleme tsiviliseeritud inimesed, äh, tundmisvõimelised olendid ning see tundmisvõime sunnib meid arvestama ka loomade heaoluga. loomadega, kes samuti tunnevad nii valu kui hirmu on vaja suhtuda loomadesse, eh, nendesse elusolenditesse väärikalt. meil on olemas määrus, mis puudutab loomade transporti ning eh, seda määrust me täna arutamegi. me oleme me oleme saanud Euroopa Komisjonilt äh, raporti äh, neli äh, miljonit veist, paljud hobused, neid transporditakse Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ning kaks, kahel kolmandikul juhtudest on transpordiaeg pikem kui kaheksa tundi ning kõigi loomaliikide, välja arvatud hobuste transport järjest suureneb Äh, samuti vahemaad, mille taha loomi transporditakse, muutuvad äh, järjest suuremad ja väga raske on tagada tõhusat kontrolli loomade transpordi üle. Äh, ma arvan, et me peaksime väga tõsiselt kaaluma paljude vabaühenduste poolt välja pakutud mõtet, et tuleks piirata transpordi aega maksimaalselt kaheksale tunnile ja sellise soovituse on vastu võtnud ka põllumajanduskomisjon äh, kui äh, transport äh, kestab lühemat aega, siis on loomade heaolu paremini tagatud ja ka loomade liha on parema kvaliteediga, sellepärast et on väga hästi teada, et kui loom on stressis, siis tekivad lihas teatud toksiinid. ning selle trans-, transpordi äh, Äh, kulud loomulikult äh, katavad äh, põllumajandustootjad, kes saavad kehvema kvaliteediga liha eest vähem raha ja peavad transpordi eest ka rohkem maksma kui me piirame transpo-, veokestust, siis on vä ka vähem heitmeid ning pare-, paremad on võimalused looma, loomade liha koha peal töödelda nende kasvatuskohale lähemal sellest on kasu tõesti ka äh, liha, liha töötlemissektorile. Äh, kaheksa tundi on siis see piir, mille me pakume välja transpordi ajaks, aga loomulikult peab lubama ka erandeid, eriti äärepoolsemate piirkondade ja saarte puhul. me sooviksime olla avatud selles arutelus, me ei eh, taha siin asjadele dogmaatiliselt läheneda ja me tugine, peame arvestama ka kodanikega, sellepärast et eh, peaaegu miljon ini-, eh, kodanikku on andnud allkirja taotlusele piirata loomade transpordiaega, nii et, et me peame ole, suhtuma arusaamisega ka meie kodanike taotlustele ning ma tahaksin äh, paluda, et te toetaksite seda raportit ilma muudatusettepanek-, ettepanekutega. ma arvan, et tänu suurepärasele tööle komisjonis oleme me saavutanud üsna mõistliku kompromissi ja selle eest tahaksin tänada kõiki põllumajanduskomisjoni liikmeid ja ka teisi kolleege, kes osalesid äh, loomade kaitse interrühmas. tahaksin teid tänada suurepärase koostöö eest Mahatma Gandhi ütles, et rahvuse suurus ja tema moraalne edu on midagi, mida saab hinnata selle järgi, kuidas loomi koheldakse. meie tarbime loomade liha, meie majandus äh, tarbib äh, loomseid saadusi ja see ilmselt lähiajal ei muutu, aga lähitulevikus me peaksime tegema kõik, mis võimalik selleks, et vähendada loomade kannatusi aga antud hetkel peaksime tegema kõik, mis võimalik selleks, et vähendada loomade kannatusi kõigis valdkondades, kus me kasutame neid ning me peaksime piirama loomade eh, veoaega. kõnelejad katkestatakse. annan nüüd eh, sõna volinik Borgile, palun president, president ja lugupeetud saadikud, mul on väga hea meel, et mul on võimalik pöörduda, pöörduda Euroopa Parlamendi äh, poole sellisel delikaatsel ja emotsionaalsel teemal, mis valmistab muret nii paljudele parlamendisaadikutele ja ka paljudele Euroopa Liidu kodanikele. arvamused on erinevad selles osas, äh, kas loomi tuleb transportida ja milline peaks olema maksimaalne veoaeg. ma olen täiesti nõus, äh, et äh, kui loomi transporditakse, siis tuleb kinni pidada heaolustandarditest. Äh, komisjoni raport loomade transpordi kohta, mis võeti vastu novembris kaks tuhat üksteist, näitas, et loomade heaolureeglite kinnipidamises osas on olukord paranenud. siiski olukord peaks ja võiks olla veelgi parem Äh, viletsa jõustamise tõttu oleme me olukorras, kus praegusi seadusi saaks veel palju paremini ellu rakendada ja me peaksime tõesti keskendumagi sellele, et neid seadusi korralikult ellu rakendatakse aga nüüd äh, pöörduksin äh, töö juurde, mida on teinud raportöör härra Wojciechowski. ma olen talle väga tänulik selle raporti koostamise eest, tegemist on tõesti väga keerulise teemaga. üks kõige rohkem vaidlusi põhjustavaid küsimusi on maksimaalne veoaeg EFSA äh, hiljutine uuring näitab, et ei ole mitte mingisugust teaduslikku põhjendust äh, seada sisse äh, kaheksatunnine maksimaalne veoaeg kõigile loomaliikidele tingimustest sõltumata. vastupidi, me peame arvestama selle veo kõigi asjaoludega. mul on väga hea meel, et raport toetab komisjoni seisukohta, et kehtivate seaduste jõustamist tuleb parandada ja selles vallas me oleme ka mitmeid samme juba astunud liikmesriigid ähm, peavad harmoniseerima näiteks oma äh, kontrollidest aruandmise süsteemi ja mul on hea meel teile täidata, et ähm, otsus sellel teemal ähm, leiab arutust liikmesriikidega järgmise aasta alguses. ja samuti tahaksin mainida komisjoni kahte äh, sammu, äh, mida me oleme teinud siis veterinaarametite tasandil, me oleme korraldanud kohtumisi liikmesriikide pädevate asutustega vahendama, vahetamaks siis kogemusi selles vallas, kuidas siis äh, määrust ellu rakendada kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal äh, toimub terve rida õppekülaskäike just nimelt selles küsimuses. Äh, ning seal osalevad siis Toidu- ja Veterinaarametid, ning äh, nendes külaskäikudes siis osalevad erinevate liikmesriikide eksperdid. Äh, nende külaskäikude peamine eesmärk on nimelt äh, siis viia kokku liikmesriikide ametnikud, kellel on mingis valdkonnas probleeme, nende liikmesriikide ametnikega, kus need probleemid on edukalt lahendatud ning siis näiteks ühendatakse ka siis selliste Eh, liikmesriikide ametid, kes siis tegutsevad eh, kon-, konkreetsete probleemidega, näiteks eh, Hollandi ja Saksamaa veterinaar- ja toiduameti esindajad. meil on igatahes plaanis parandada loomade transporti, kasutades ka rohkem navigatsioonisüsteeme Äh, samuti tahame välja anda suuniseid määruse tõlgendamise kohta ja teha, teha koostööd kolmandate riikidega loomade transporditingimuste parandamiseks ning samuti teeme koostööd siis põllumajandussektori ja vabaühendusega selleks, et ähm, äh, algatusi ja teavet levitada aga mõningate aspektidega siin raportis komisjon nõustuda ei saa Äh, nimelt nõuad, nõutakse raportis komisjonilt terve rida raporteid ja uuringuid, äh, komisjon saab neid teha ainult aga siis, kui neid on konkreetse algatusega seoses vaja. mina ei jaga seda seisukohta, et praegune, praegused Euroopa Liidu seadused loomade heaolu kohta äh, on tinginud loomade transpordi kaugete vahemaade taga. seadusandlus võimaldab üsna suurt paindlikkust, nii et, et oleks võimalik, et ka väiksemad tapamajad oleksid majanduslikus mõttes elujõulised, olulised ja samas oleks võimalik kinni pidada ka Euroopa hügieeni ja loomatervishoiu ja looma heaolu reeglitest. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et komisjon hindab väga parlamendi huvi ja panust sellesse teemasse. me ei ole küll alati nõus kõigis üksikasjades, aga sellele vaatamata võin ma öelda, et meil on üks ja sama eesmärk, me tahame hoolitseda selle eest, et loomi tarbi-, transporditakse nii, et nende heaolu on tagatud suur aitäh, lugupeetud volinik teile ja nüüd jõuame me komisjoni nimel kõnelejate juurde keskkonnakomisjoni nimel saab sõna proua Martina Anderson. suur aitäh, vaatamata eh, nõukogu eh, määruse olemasolule aastast kaks tuhat viis on meil endiselt tõsiseid probleeme ja eh, seda dokumenti ei ole ellu rakendatud sageli me peaksime olema vastu ebavajalike kult pikkadele transpordiaegadele, kui loomi viiakse Tapale ja mitte ainult sellepärast, et see äh, rikub loomade heaolu, äh, vaid ka sellepärast, et pikad transpordiajad äh, toovad kaasa hügieenipuuduse riski ning haiguste leviku riski. lisaks sellele võib stress loomades vabastada toksiine, mis mõjutavad negatiivselt liha kvaliteete, kvaliteeti. kodanikud pooldavad Äh, tugevalt äh, lühemaid transpordiaegu ja seda ei tohi äh, eirata. umbes kuus miljonit looma viiakse igal aastal Euroopa Liidus tapale ja me peame austama nende loomade heaolu, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab transpordikomisjoni nimel sõna härra De Grandes Pascal suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, tere tulemast teile siia parlamenti. transpordiaeg on ainult üks äh, parameeter loomade heaolu mõõtmises. meil ei ole mõtet panna paika piirmäära äh, transpordiajale, kui äh, sõidukid ei ole piisavalt hästi varutud, varustatud, kui neil ei ole tagatud ventilatsioonisüsteem ja nii edasi praegune äh, loomaheaolu dokument on äh, kõige ambitsioonikam äh, maailmas toiduohutusameti teadlased ütlevad, et tegelikult sõltub loomade heaolu transporditingimustest ja mitte transpordiaja pikkusest. lugupeetud daamid ja härrad, kui aus olla, siis ma arvan, et tegelikult oleks tasakaalukam liikuda edasi transpordikomisjoni arvamuse toel mõnikord räägitakse asju, mis ei vasta täielikult tõele ja eh, mis eh, peidavad endas eh, nende riikide huvisid, kes tahavad importida külmutatud toitu. ja nad tahavad seda nende kulul, kes tahavad transportida elusloomi. me peaksime neid huvisid põhjalikumalt analüüsima. suur aitäh ja nüüd saavad sõna Äh, fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt äh, Delange Ester lugupeetud äh, president, siin on juba öeldud, et äh, ideaalses maailmas äh, oleks äh, loomade heaolu kõige kõrgemal tasandil äh, tagatud, see oleks väga hea. transpordi ja ajapikkus on loomulikult hea, aga me teame, et äh, Äh, maailm ei ole täiuslik ja meie vaatame siin seadusandlust, mis äh, tugineb transporditingimustele, äh, mis vastasid aastal, mis valitsesid aastal kaks tuhat neli ja sellest tulenevalt on pandud paika ka sanktsioonid, mille eesmärk on mitte sanktsioneerida neid, kes on investeerinud sõidukite ajakohastamisse. ja ma arvan, et me saame ajaloost õppida selle määruse puhul ka Äh, komisjon peseb oma käed siin vastutusest puhtaks ja sellepärast äh, komisjon lähenebki teemale selliselt, äh, nagu ta läheneb. miks te ütlete meile, et liikmesriikide inspektsioonide teostamise vahed on suured? ja samal ajal te ei ole omapoolsete inspektsioonide hulka suuresti suurendanud. ja kui vaadata karistuste erisusi, siis eh, me oleme üht-teist ette võtnud söödasektoris, aga mitte loomade transpordi valdkonnas, ma arvan, et me peame parandama seda seadusandlust, mis meil on. ja sel põhjusel me praegugi vaatame eh, maksimaalset transpordi kestvust eh, homme me püüame kaheksatunnise piirangu sisse viia ja ma arvan, et see mõte äh, väärib toetust. viimane kord, kui parlamendi ees see dokument oli, ei olnud me veel kaasseadusandjad ja nüüd me seda oleme. ja sellepärast ei olegi komisjon praeguseks suutnud välja tulla seadusandlike algatustega selles valdkonnas, ma arvan, et see on see alltekst, mida me peame mõistma mina äh, olin äh, Ehm, kaheksatunnised piirangu eh, ettepaneku taga, ma tahaksin raportööri eh, tänada ja soovitada seda raportit eh, kojale. härra Kanepak, ehm, lugupeetud president, volinik, suur aitäh, alates tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendast aastast on meil olnud äh, transpordivaldkonnas reeglid Euroopas ja nüüdne ülevaatamine on näidanud, et üht-teist on sellega, sellest ajast alates paranenud, aga äh, veel mitte sel määral, et me saame täielikult rahul olla. Äh, ja ma tahaksin öelda, et nüüd tuleb tegudega tõestada, et oma ülesannete kõrgusel olete meie tahame, et seadusandlus oleks selline, mis tagaks selle, et loomakaitsenõuetest kinni peetakse ja üks ettepanekutest, mis meil on, puudutab kaheksatunnist eh, piirangut, eh, mis tuleneb teaduslikest eh, andmetest ja üle miljoni inimese Euroopas on pooldanud seda kaheksa tunni nõuet ja tegelikult tuleb siin mängu lisaks kõigele ka selle reeglistiku ellurakendatavuus loomulikult eh, me peame eh, võimalikult eh, palju ära tegema loomakaitse valdkonnas, aga samas me peame arvestama ka seda, et on piirkondi, kes ei suuda kaheksa tunni piirangust kinni pidada ja me peame tagama nende piirkondade kaasatuse. see tähendab seda, et me peame võtma vastu erireeglistiku, aga see reeglistik ei tohi lahjendada meie seadusandlust. me tahame saavutada seda, et transporditava loomade arv väheneks, me tahame esmajoones saavutada seda, et transpordiajad lüheneks ja me suudame oma eesmärke saavutada ainult siis, kui meil on paigas võimalikult ranged kontrollid ja kui me saame ka liikmesriikidest andmeid, mis oleksid usaldusväärsed ja võrreldavad. Nende andmete põhjal, mis meil praegu käes on, ei ole see kõik veel tagatud. lugupeetud volinik, te peate tegema tööd liikmesriikidega, aga teie peate ka oma äh, ülesanded äh, kodus ära tegema. Äh, oluline on tagada nende ettepanekute ellurakendamine, mis siin ära on toodud, sellepärast et ainult nii on võimalik loomade heaolu tulevikus tagada. suur aitäh ja proua Paulsen, palun. suur tänu, lugupeetud ra-, juhataja, lugupeetud volinik ja suur tänu ka raportöörile, härra Wojtšakovskile. tõesti, raportöör on teinud ära suure kannatlikkust nõudva töö loomakaitse ja iseäranis loomade transpordi küsimus äh, on vägagi murettekitavad äh, ja ärritavad paljusid inimesi me tahaksime loomulikult loomade vedu piirata, aga meie linnastunud ühiskonnas väga paljud inimesed ei äh, oma ekspertteadmisi loodusest, loomadest, maapiirkondadest ja transpordist. me peame saavutama kompromissi sellistes küsimustes ja kompromiss peab tuginema olemasolevatele, kuid parimatele äh, teaduslikele tõenditele ja kogemustele loomulikult me peame lähtuma oma praktilistest kogemustest samuti, aga oluline on see, et need tõsiasjad, millele äh, meie otsused põhinevad, ähm, on olulised, kuid demokraatlik otsustusprotsess hõlmab ka sotsiaalseid, kultuurilisi, eetilisi, majanduslikke tegureid, mida samuti tuleks aases, lisaks teaduslikele tõenditele arvesse võtta. ALDE fraktsioon toetab äh, kahel käel raportööri tehtud tööd, meil on ainult üks miinus hääletusnimekirjas ja see käsitleb äh, lõiget neliteist alapunkti äh, äh, viis, kus me, me tahaksime teie soodsat suhtumist, härra Eichhout. suur tänu lugupeetud juhataja, suur tänu raportöörile ka tehtud töö eest, kõigepealt ta on, on koostanud dokumendi, mida me praegu analüüsime, mida praegu me hindame, me tahame edendada loomade heaolu kõrgeid standardeid loomade veo ajal, olen nõus meie üldise suhtumisega, aga samas, kui me ütleme, et meie resolutsiooni ettepanekutes rõhutatakse kaheksa tunnist piirmäära, siis äh, te, tegelikult äh, mina loen siit hoopis äh, muud. tegemist ei ole teadusliku lähenemisega, loen ma siit ja me palume komisjonil vaadata läbi ja, ja, ja kaaluda öö, transpordi piirmäärasid, meie sõnastus ei ole piisavalt jõuline öö, olen äh, valmis raportööri üldist lähenemist toetama, aga nende kahe lõike puhul, kus äh, äh, palutakse komisjonile vaadata üle, selle asemel, et ei nõuda komisjonilt kaheksa tunnise piirmäära kehtimist, Äh, seda ma toetada ei saa, äh, meil on äh, suur osa Euroopa Parlamendi liikmeid, kes on esitanud kirjaliku deklaratsiooni selle kohta, me oleme üldiselt rahul raportööri tekstiga, kuid selle kaheksa tunni sissenõudmisel peaksime me olema jõulisemad. suur tänu, härra Nikolson, suur tänu lugupeetud juhataja, kõigepealt tahaksin ma kasutada võimalust ja avaldada tunnustust raportöörile, kes on teinud ära suurepärase töö, raske töö, me kõik teame, kui palju tundeid on äh, selle küsimuse puhul mängus, ka volinik mainis seda, see on vägagi tundeline küsimus ja see puudutab väga paljusid inimesi Äh, raportöör on juhtinud tähelepanu olulistele asjaoludele, me keegi ei taha, et elusloomi pikkade mahemade taha transporditakse ja seda ilma vastava vajaduseta. aga on olukordi, kus äh, see on hädavajalik, sellisel juhul tuleks ka võimaldada paindlikkust, äh, aga seda transporti tuleks teostada võimalikult inimväärikust tagades ja me peame oma lihatooteid ähm, ja ma arvan, et äh, pigem me peaksime seda tegema äh, juba lihakehade näol. Äh, ja ma arvan, et praegu on elustransport ähm, suurenemas maapiirkondades ja seda tapamajade sulgemise äh, tulemusena, seda probleemi on raske lahendada. me peame saavutama tasakaalu äh, loomade heaolu standardite vahel äh, ja nende eeskirjade vahel, mida me siin kehtestame, need eeskirjad peaksid olema ka teostatavad ükskõik milliseid seadusandlikke ettepanekuid me tulevikus ei teeks, samuti igal juhul tuleks arvesse võtta äärepoolseid ja isoleeritud piirkondi, et me ei diskrimineeriks mitte ühtegi liikmesriiki, mitte ühtegi piirkonda ega moonutaks konkurentsi ühel ega teisel moel. härra Rubiks suur tänu! mina olen seisukohal, et me peaksime seda raportit äh, toetama ja minu fraktsioon äh, seda ka teeb. mida me tahame? kõigepealt äh, tahame me seda, et ka väikesed tabamajad saaksid toetust. see oleks ka meede tööpuuduse vähendamiseks. teiseks, Euroopa Komisjoni tuleks paluda et eh, nad tegeleksid mm, transpordilepingutega, eh, tuleb kindlasti eh, hoida silma peal, milline on transpordi temperatuur, kui palju vett loomad saavad ja nii edasi, ehk siis tarvitusele tuleb võtta kindlasti loomakaitsemeetmeid. ja need kõik peaksid olema kohustuslikud vedajate jaoks, ehm, transpordis kasutatavad sõidukid peavad olema kindlasti ka klimatiseeritud ja nüüd saab sõna Toots Diana. Mr. Engel, Mr. Engel. Oh, excuse me. Uh, Mr Agnew. vabandan, härra Agnew, palun. lugupeetud juhataja, meil on juba piisav seadusandlik raamistik loomade heaolu küsimuses, aga puudu jääb jõustamisest. Ühendkuningriigis on meil kaks inspekteerimisametit äh, ja need mõlemad äh, käivad äh, turgudel, käivad tapamajades äh, ja vaatavad äh, loomade mahalaadimist, nad kontrollivad veokeid, vaatavad, kas on olemas siseväravad, kas on olemas piisavalt ruumi, kas on piisavalt ventileeritud need veokid, kontrollitakse loomi, kas kõik loomad on enam-vähem ühesuurused nendes eraldatud osades, kas sealhulgas on tiineid loomi, kas on mõningaid haavatud loomi, nõrku loomi, kas mõni loomadest on poeginud äh, ja igal juhul need ametid äh, rakendavad sanktsioone, kui on rikkumisi ja ma pöörduksin nende liikmesriikide poole, kus äh, loomade heaolu standardeid ei järgita ja teie ei peaks meile jutlustama, kuidas seda teha. kaheksa tundi aga on lihtsalt õhust võetud arv ja lihtsalt poliitikute poolt välja mõeldud number suur aitäh ja nüüd on mu järjekord jälle õiges äh, äh, järjekorras ja proua Toots, palun. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri ja töö eest väga tähtsal teemal, mis on äh, väga emotsionaalne teema ja see ei tohiks varjutada seda head tööd, mida põllumajandussektoris ja loomaveosektoris on juba tehtud. väga paljudes asjad, küsimustes on loomade veo standardeid parandatud, koolitus, Äh, ja reisi planeerimine, puhkekohad ähm, ja, äh, ja nii edasi, mitte kellegi huvides ei ole, et loom transpordi ajal kannatab, me peaksime äh, Äh, julgustama äh, seda äh, loomakasvatajaid ja, ja loomade vedajaid ise olukorda parandama ning eeskirjadest kinni pidama. meil on aga vaja rohkem selgust, et veel ähmaseks jäävad kohad kõrvaldada meie seadusraamistikus see aitaks vältida eeskirjade erinevat tõlgendamist liikmesriikides. praegusel hetkel on meil määrus, mida liikmesriikides ei rakendata paraku nagu kord ja kohus. enne kui me võtame vastu uusi seadusandlikke ettepanekuid, peaksime praegust jõustamise puudulikkust püüdma kõrvaldada olulised on ka äärepoolsed piirkonnad ja praegused äh, tingimused äh, annavad põllumeestele suuremad võimalused äh, oma loomi turustada, kui me piirame transpordiaega liigselt, siis on loomakasvatajad sunnitud kasutama ainult kohalikke tabamajasid, mis, kes võivad nõuda teab mis hindu. me tahaksime ikkagi teostatavaid reegleid, Kaja Oja Klevel. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik. kõigepealt äh, ma tahaksin kogu südamest tänada meie raportööri, kes on väga emotsionaalse teema puhul teinud äh, ära väga hea töö ja minu arvates äh, on lõpptulemus hea kui me hääletame homme nii, nagu ta välja pakub, me räägime siin tabaloomadest, me ei räägi mitte koduloomadest või tõuaretusloomadest, Äh, kõige esimene ning olulisem tingimus äh, on äh, harmoniseeritud kontroll liikmesriikides, liikmesriigid peavad siin oma töö ära tegema, samamoodi komisjon. esmajoones tuleb tegeleda loomade heaoluga ja teiseks meie eesmärgiks on tagada Euroopa Liidus ju võrdsed tingimused kõigile Äh, lisaks äh, see hea raport ei tohiks äh, äh, ähm, olla äh, taandatud ainult kaheksa tunni piirangule äh,. kaheksa tunnine piirang on piirang, mille puhul laadimisaeg, geograafilised tingimused ja muud aspektid tuleb ka arvesse võtta. aga ähm, see on oluline äh, osa sellest äh, raportis ja äh, mina olen saavutatu eest väga tänulik me pöörame tähelepanu transpordile, aga me peame tähelepanu pöörama ka transpordi raamtingimustele Äh, ettekirjutatu ellurakendamine tuleb tagada. kolmandaks, äh, Euroopas transporditud äh, loomade hulk peab vähenema ja selle taustal parlament nii selle raporti raames kui ühise põllumajanduspoliitika teise samba raames nõuab lühemaid transpordiaegu kohalikesse tapamajadesse ning Eh, tegelikult me peaksime transportima liha ja mitte loomi. Eh, see peaks eh, olema mõistlik lahendus, meie oleme selle, selle olukorra aga lõhkunud oma Euroopa reeglite tõttu. ja mina leian, et tegelikult võivad tarbijad aktsepteerida ka külmutatud liha, mis tuleb väikestest tapamajadest, kohalikest tapamajadest. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Andreiu Euh, suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. mina toetan äh, komisjoni raporti järeldusi ja tegemist on tasakaalustatud tööga, mida on teinud meie raportöör härra Wojtšekovski, äh, tahan teda selle töö eest tänada. Äh, selline määrus annab võimaluse parandada loomade vedu tapamajja. aga me peame pingutama ühtlase jõustamise parandamiseks ja meil on juba olemasolevad eeskirjad kõikides liikmesriikides, mis vajavad äh, jõustamist, inspektsiooni tuleb parandada, häisid tavasid tuleb äh, vahetada ja koostööd teha selles valdkonnas. leian, et kaheksa tunni piirangud äh, kehtestavad ettepanekud Äh, vajavad äh, rakendamist, äh, välja arvatud erandolukordades, väga kauged piirkonnad ja ettenägematud viivitused, mis ei sõltu vedaja tegevusest aga ma arvan, et me peaksime kõigepealt keskenduma jõustumisele ja mitte niivõrd uute seadusandlike ettepanekute vastuvõtmisele, härra äh, Lae. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, loomade veo küsimus äh, äh, taandatakse sageli argumentatsioonile, et kõik veod, mis on alla kaheksa tunni, on head ja kõik, mis on üle kaheksa tunni, on halvad, mina olen kaua vedanud loomi ja ma võin teile kinnitada, et selline lihtsustatud lähenemine on äärmiselt ekslik ning teadus teaduslikke tõendeid selle toetamiseks pole. kui me võtame näiteks hobused ja linnukasvatuse, siis äh, loomatransport äh, peaks olema üle kaheksa tunni, aga kariloomade ja segade puhul äh, ei ole stressi tekitajaks sugugi mitte pikk transport, vaid peale- ja mahalaadimine ja heaolu transpordivahendis, nii et kaheksa tundi iseenesest loomade heaolu ei paranda komisjoni raport äh, juhib tähelepanu tõelisele probleemile, olemasolevate eeskirjade äh, viletsale jõustamisele, mis on meie äh, probleemi tuumaks. meie äh, vorbime siin seadusi, aga paljud liikmesriigid eiravad seda me ei peaks tegema uusi seadusandlikke ettepanekuid, olemasolevaid eeskirju tuleks jõustada ja see on loomade hea elu parandamise võtmeks. ma loodan, et komisjon ja äh, liikmesriigid arutavad, kuidas seda on võimalik saavutada. mis puudutab väikeseid tapamajasid, siis olen nõus kolleeg Jeeglega, me kõik tahaksime, et meil oleks rohkem kohalikke väikeseid tapamajasid, kuid paraku, kui äh, me praeguseid eeskirju Euroopa Liidu tasandil ei lõdvenda, süvenda, ei ole see võimalik lihtsalt. suur tänu, härra kolleeg. ja nüüd saab sõna härra Karl Schlüter. suur tänu, lugupeetud juhataja alates sellest ajast, kui me üheksakümne viiendal aastal liitusime Euroopa Liiduga, oleme oodanud äh, lühemat transpordiaega, kaheksa tunni piirang on olnud meie kampaania üheks eesmärgiks, kuid samuti peaks nõudma paremaid äh, tingimusi kaheksa tunni äh, vältel. kaheksa tunni piirang peaks parandama ka meie eeskirjade jõustamist, siin ei olegi oluline tegelikult teaduslikkus. väga paljud loomad lihtsalt äh, ei tunne end hästi sellises äh, stressi tekitavas olukorras äh, ja kell hakkab tiksuma kohe, kui transport pihta hakkab. nii et transpordi aeg on poliitiline küsimus, me peame otsustama, kui palju kannatusi on loomad meie arvates võimelised taluma ja me oleme ju oodanud juba piisavalt kaua, äh, komisjon peab tegema ettepaneku enne oma mandaadi lõppu. me ootame seda nii kiiresti kui võimalik, nii et me saaksime loomade heaolu parandada kogu äh, selle küsimuse mitmekesisuses, mitte ainult äh, loomade veoaja osas. proua Kööling, palun suur tänu, härra juhataja, ka mina tahaksin tänada oma kolleegi härra Wojtšakovskit tema väsimatu kannatliku töö eest selles valdkonnas ja oma sõnavõtus keskenduksin ainult ühele asjaolule. kahe tuhande kümnendal aastal äh, esimene kirjalik deklaratsioon, mis siin parlamendis läbi läks, äh, kutsus üles Euroopa Parlamenti nõudma, et komisjon uuriks loomade äh, hobuste tapavaia vedamise tingimusi. häbiväärsed tingimused loom-, hobuste veo käigus on mitmeid kordi tõendust leidnud vabaühenduste poolt. tegemist on täiesti ebavajaliku ja kannatusi tekitava loomadega ka kauplemisega, mida viiakse kohutavates tingimustes, kohutavas kuumuses salaamivabrikutesse Itaalias ja meie praegune arutelu dokument teeb ka ettepaneku loomade olukorraga, eriti hobuste äh, olukorra parandamiseks. ma saan aru, lugupeetud volinik, et te olete alles nüüd ametisse asunud, kuid ma võin teile kinnitada, et teaduslik töö on juba ära tehtud ja nüüd peate teie töö äh, töötama äh, edasi, kaheksa tundi on juba kehtestatud hobuste puhul ja keskenduge nüüd sellele küsimusele, näidake, et see küsimus on teie jaoks oluline, võtke arvesse teaduslikke tõendeid ning äh, astuge veel äh, sammuke uue loomade heaolu tagamise režiimi rakendamiseks, härra Gustafson. lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud raportöör, harukordne, et inimesed ei suuda tunda empaatiat teiste olevuste suhtes, me lihtsalt pöörame selja, kui teised olevused peavad kannatama, kui neid piinatakse, kui me lubame loomade vedu tundide kestel väga väikesel väikestes ruumides, äh, äh, siis äh, minu jaoks on see täiesti mõistetamatu. püüdke ise, teie, kes te olete selle kaheksa tunni vastu, magada sellises pisikeses kastis üksinda me ei suuda midagi saavutada, aga üheskoos äh, meil on võimalik paljugi saavutada. kehtestugem äh, siis see kaheksatunnine piirang, ka see on pikk aeg, aga vähemalt äh, me peaksime suutma kokkuleppele jõuda, et üle kaheksa tunni ei tohiks loomi transportida, ärgem raskem raha varjutada loomade heaolu señor presidente señor comisario señoras señores president volinik daamid ja härrad mina olen selle vastu, et me kehtestaksime uusi loomade heaolu reegleid, sellepärast et praegu jõus olevad seadused juba sisaldavad sätteid, mis puudutavad loomade transpordiaja reguleerimist ja piiramist, tuginedes olemasolevatele teaduslikele andmetele pidagem meeles, et ähm, Euroopa Toiduohutusamet on öelnud, et ei ole mitte mingisugust teaduslikku alust Äh, mis põhjendaks praeguste reeglite muutmist ning loomade heaolu praegu sõltub eelkõige sellest, äh, kuivõrd kvaliteetsetes tingimustes see reis toimub. Äh, loomade veokid tuleb ehitada juba niimoodi, et on peetud silmas teatud parameetreid, mis puudutavad ventilatsiooni, temperatuuri, loomade söötmis- ja jootmisvõimalusi praegused äh, reeglid on äh, piisavad tagamaks loomade heaolu transpordi ajal probleem on aga selles, et mil määral neid praegu kehtivaid reegleid ka ellu rakendatakse, me peaksime keskenduma hoopis kontrolli parandamisele, hoolitsemaks selle eest, et seadustest tõesti kinni peetakse ja me ei tohi kasutada seda tänast arutelu äh, kehtestamaks täie, täiendavaid piir, piiranguid kaupade vabale liikumisele, see ei ole kasulik kõigile riikidele ja soosivad teatud riike teiste arvelt niisiis ärgem eh, kehtestage muide, muideks neid eh, veoaja piiranguid ka nende, ainult nendele loomadele, keda tapamajja viiakse, vaid ka nendele loomadele, keda transporditakse nuumamise eesmärgil. praegusel majanduskriisi ajal ei ole minu meelest parim aeg hakata tegema ettepanekuid äh, Äh, mis isegi ei tugine teaduslikule alusele. Euroopa Liit ei saa lubada selliseid vigasid. suur aitäh ja härra Olenšak, palun. aitäh, president, daamid ja härrad mina tahaksin avaldada toetust sellele algatusele ja sellele raportile, samuti tahaksin tänada härra Wojciechowskit äh, tema kompromissivalmiduse eest ning tahaksin teda tänada ka selle eest, et ta on äh, alati hoolinud loomade heaolust. kahe tuhande viiendal aastal äh, võeti kasutusele teatud lahendusi äh, ning tollal peeti üleüldse üsna palju arutelusid ja minu arvates on tõesti tegemist küsimusega, millele tuleb tähelepanu pöörata Äh, kõik teaduslikud uuringud näitavad, et tegemist on sammuga õiges suunas, me peame tagama loomade paremat, parema heaolu, aga äh, põllumajandustootjate äh, majanduslikke tingimusi tuleb samuti parandada ja ma arvan, et siin Euroopas me peaksime minema veelgi kaugemale. mulle tundub, et loomade veoaja piiramine on täiesti põhjendatud. ma olen täiesti kindel, et me niimoodi suudame äh, Äh, parandada tabamajade olukorda, luua kohalikke tabamajasid, luua töökohti äh, äh, sest selliseid töökohti on meil tõepoolest vaja ja niimoodi me vähendame ka kulusid, see on väga oluline, sellepärast et loomade vedamine kaugete vahemaade taga on üsna kulukas ähm, ning selle tulemusena on ka liha tarbija jaoks kulukam, kallim. samuti on oluline et vaatamata juba kehtivatele seadustele, vaatamata kõigile nendele eeskirjadele, neid eeskirju lihtsalt ellu ei rakendata ja see puudutab mitte üksnes veoaja kestust, vaid ka seda, ka neid tingimusi, milles loomi transporditakse ja seda, kuidas neid äh, sõidukitesse laaditakse. aitäh, proua Raimer! lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid! mis puudutab loomade vedu, siis äh, selle teema puhul äh, Äh, tõusetuvad emotsioonid, sellepärast et silmade ette kerkivad pildid äh, transportidest, äh, mis ei vasta sellele, mida me ette kujutame. probleem on selles, et praeguseid õigusakte ei ole veel igal pool piisavalt ellu rakendatud, neid ei kontrollita ka veel piisavalt ja sellepärast tekivadki sellised olukorrad, kohutavad olukorrad, mida me oma silmade ees näeme. me peaksime Äh, silmas pidama ka seda, et Euroopas on põhjuseid, äh, mis äh, toovad endaga kaasa pikad transpordiajad. meie oleme Euroopa Parlamendis direktiivid välja töötanud mis puudutavad kõrgemaid hügieenistandardeid Äh, tervisekontrolli äh, ja toonud on see kaasa ka näiteks selle, et paljud äh, tapamajad on pidanud oma uksed sulgema, kuna nad ei ole suutnud enam oma kulusid katta me peame midagi loomade heaks ära tegema seeläbi, et praegused õigusaktid kõikides liikmesriikides ellu rakendatakse ja et ellu rakendamist ka kontrollitaks. veel üks probleem peitub selles, et meil on vähe äh, Äh, tapamaju äh, ja talunikel äh, ei ole tegelikult suurte valikuvõimalust enam, kuhu oma loomad viia ja see vähendab konkurentsi, me peame selle peale ka mõtlema ja seetõttu ma leian, et kolleeg Wojciechowski poolt välja töötatud raport on väga hea ja me saame seda toetada, suur aitäh ja nüüd kolleeg Smith, palun. president, aitäh ka mina tahaksin tänada südamest raportööri, ta on teinud äh, fantastilise töö ära. ta on äh, saavutanud väga hea kompromissi selles üsna emotsionaalses äh, küsimuses. me oleme täna kuulnud juba üsna palju emotsionaalseid sõnavõtte nii volinikult kui teistelt ja loodetavasti, härra volinik, jätkame koostööd teiega selles küsimuses mina olen äh, loomade julma kohtlemise äh, vastase ühingu liige ja ma arvan, et äh, selle raporti üks olulisi aspekte on vaadata, kuhu me oleme välja jõudnud ja küsimus ei ole mitte selles, et meil oleks vaja rohkem reegleid, vaid et me peaksime olemasolevad reeglid paremini ellu rakendama. ja nagu öeldud, uute reeglite vajadus ei ole tõestatud ja neid uusi nõudmisi ei toeta teaduslikud tõendid. volinik te ütlesite, et äh, väikesed tapamajad on, äh, äh, et Euroopa Liidu reeglid ei muuda nende tegevust kallimaks. mina tahaksin teile esitada natukene infot olukorra kohta Šotimaal, kus igasuguste riigiabi ja hügieenireeglite tõttu tõesti meil on ainult suured tapamajad ja väike, väikeste arv väheneb, kuigi me sooviksime, et see suundumus oleks hoopis vastupidine, aitäh ja nüüd härra Van Dalen, palun. president, suur aitäh raportöörile härra Wojciechowskile tehtud töö eest ning tere tulemast uuele volinikule. mina toetan selle veoaja piirangu kehtestamist sellepärast, et see oleks loomade suhtes humaansem mis puudutab äh, nüüd rümpade transporti ja mitte elusloomade transporti, äh, siis ma arvan, et mina äh, tahaks, ei taha liha eest liiga palju maksta. ja, ja, ja kindlasti ei ole ma valmis palju maksma, kui ma tean, et loomad on kannatanud. mis puudutab nüüd inspektsioone, siis teatud liikmesriikides äh, keskendutakse tõepoolest liha kvaliteedile ja ka sellele, kas nõuetest kinni peitakse või ei. Äh, mõnedes liikmesriikides aga mitte. ja ma siiski arvan, et loomi peab kohtlema väärikalt tegelikult olen ma selle vastu, et uued loomakaitsemeetmed äh, sisse viiakse äh, ja et äh, konkurents väheneb. sageli ei pea konkurendid nii rangetest mm, nõuetest kinni pidama. mina usun, et loomakaitsenormid peaksid olema sisse viidud ainult Äh, äh, nendel alustel, mida liikmesriigid äh, soovivad, aga erandiks oleks kaheksa tunni piirang, seda ma toetan, seda sellepärast, et see ei too kaasa mitte ainult loomade heaolu paranemist, vaid on kasulik ka majandusele, seeläbi heidetakse keskkonda välja see, vähem CO2 ja see teeb keskkonnale head. selle kaheksa tunnise piirangu tõttu ähm, on äh, olukord selline, et äh, tapatingimused on äh, loomadele paremad kui võib-olla mujal ja me ei tohi süsteemi lünki jätta ja me ei tohi jätta võimalust sellele, et selle, sellest kaheksa tunni piirangust mööda minnakse igal juhul äh, see reeglistik äh, mm, võimaldab äh, väikeste tabamaade teket, see loob töökohti ja töökohti on võimalik seeläbi luua ka maapiirkondades ja seetõttu ma toetan selle kaheksa tunni piirangu sisseviimist ja nüüd saab sõna Dekastro Paula, palun. president, volinik, daamid ja härrad komisjoni raport kahe tuhande viienda aasta määruse ellurakendamise kohta näitab, et liikmesriigiti on veel probleeme selle, eh, sellest määrusest tulenevate reeglite ellurakendamisega. ja ma tahaksin tuletada teile meelde, et tegemist on tõesti ühe kõige ambitsioonikama määrusega loomade heaolu vallas. raportöör on teinud väga tasakaalustatud tööd äh, raportis öeldakse, et ühi-, ühe, et komisjoni enda raportis on lünki, arvestades seda, et liikmesriikides kasutatav metoodika on erinev ja, ja reegleid ei rakendata päris ühtemoodi loomade veoaja piiramine on äärmiselt oluline, aga me ei tohi unustada, et väga jäigad tervishoiu ja hügieenireeglid tapamajas äh, Äh, on tihtipeale väikeste tabamajadele üle jõu käivad, aga me ei saa seda arutelu ka liiga, liialt lihtsustada ja taandada seda üksnes veoaja peale äh, samu, äh, sest loomade heaolu on seotud paljude teiste asjadega, näiteks veokite ehitus, loomade eest hoolitsemine. ja EFSA oma arvamuses on selle ka väga selgelt välja öelnud Äh, tahaksin tänada raportööri ja variraportööri suurepärase töö eest, ma toetan seda raportit, see võeti põllumajanduskomisjonis suure häälteenamusega vastu, aitäh. Andrea Zanoni. härra Zanoni järgmisena. suur aitäh, president äh, üle miljoni Euroopa kodaniku on äh, toetanud petitsiooni, kus palutakse äh, Äh, loomade heaolu kaitseks midagi ära teha ja me ei saa nii paljude inimeste häält ignoreerida ma arvan, et me peame tegema lõpu äh, äh, sellisele väga pikaajalisele loomade transpordile tingimustes, mis põhjustavad loomadele uskumatuid kannatusi ja stressi. väga tihti juhtub nii, et Äh, loomi tõesti transporditakse kohutavates tingimustes sõidukites, kus ei, kus ei ole näiteks ventilatsiooni, kus neil ei ole võimalust ennast isegi liigutada. ja seetõttu ma arvan, et nii paljud inimesed toetavadki seda kaheksatunnise piirangu kehtestamist ma arvan, et äh, meil on äh, selle raporti näol võimalus midagi loomade heaks ära teha ja teha lõpp miljonite loomade mittevajalikele kannatustele, aitäh! härra Sikerski. aitäh. ma arvan, et mitte keegi ei saa toetada loomade pikka transporti. härra Wojciechowski on teinud ettepaneku piirata seda transpordiaega kaheksale tunnile, mina pakuksin välja kuus tundi Eh, see oleks võrdne enam-vähem viiesaja kilomeetriga. sellise eh, piirangu sisseviimine on aga üsna raske, sellepärast et eh, tapamajad on muutunud järjest suuremaks selleks, et oma tööd tõhusamaks muuta ja säästlikumaks ning seetõttu tulebki loomi transportida üha kaugemale ja kaugemale seega minu arvates peaks eelkõige tähelepanu pöörama transporditingimustele Eh, loomadel peaks olema piisavalt ruumi, neil peaks olema juurdepääs eh, veele. Eh, tihtipeale need veotingimused on dikteeritud turunõuete poolt ja tihtipeale asuvad ostjad üldse kolmandates riikides. igatahes on väga oluline, kui me lihtsalt hakkame piirama veoaega, siis tihtipeale tootjatel lihtsalt ei olegi võimalik oma tooteid müüa. pikaajaline eh, transpordiaeg Äh, sinna sisse tuleb arvestada ka loomade pealelaadimine, see tekitab loomadele alati stressi, loomad võivad saada äh, vigastada. ühesõnaga Äh, jõus olev määrus äh, ja see raport on äh, üsna, üsna hea kompromiss, kõigepealt tuleb tagada siis ühelt poolt loomade maksimaalne heaolu ja tuleb arvestada ka majandusliku rea-, reaalsusega, aga kindlasti me saame teha rohkem selleks, et parandada loomade transporditingimusi ja selles osas olen ma meie raportiga täiesti nõus ning lõpetuseks oleks mul ka üks küsimus, kas võib-olla ei oleks parem äh, kui loomad lihtsalt ise kohale läheksid. lugupeetud volinik tavaliselt olen ma viisakas härrasmees, aga praegu peame ütlema, et teie sõnavõtt täna oli lihtsalt häbitu. häbitu ja ebademokraatlik äh, on öelda miljonile Euroopa kodanikele, kodanikule, kes soovivad loomade vedu piirata, et nende nõue on, äh, on lihtsalt laest võetud see on häbitu öelda ja jultunud öelda kõigile neile, kes on kirjutanud alla kirjalikule deklaratsioonile selleks, et transpordi eeskirju ähm, muuta, et nende äh, Äh, nõuded ei maksa mitte midagi ja et te väidate, et äh, see pole teaduslikult põhjendatud, nii nagu praegused eeskirjad oleksid teaduslikult põhjendatud, iseenesest, kes mõista ei ole nad seda, kaheksa äh, tundi peaks olema kõikide jaoks piirmääraks, see, see ei ole teaduslik, eks ole. aga ka praegune ei ole teaduslikult põhjendatud, seda ütlevad ka, seda ütleb ka Euroopa veterinaararstide föderatsioon kas te kavatsete neile öelda, kas te kavatsete öelda loomaarstidele Euroopas, et nemad ei ole teaduslikult põhjendatud infost lähtunud? see on lihtsalt jultunud, härra volinik. ja nüüd on sõna palunud proua Köstinger suur aitäh, lugupeetud president. mis puudutab loomade kaitset vedamisel, siis selle raporti näol Euroopa Parlament panustab loomade heaolu kaitsesse Euroopa Liidus. see valdkond on liikmesriikide pädevuses ja kahjuks on erinevate liikmesriikide olukord erinev. paljudes valdkondades on vaja olukorda parandada. ma toetan nõudeid lühemate transpordiaegade järele, sest sageli peavad tapaloomad kannatama väga pikalt. paljudes riikides ei ole praktiliselt üldse transpordi teha piiranguid veiseid, kitsi ja äh, äh, lambaid transporditakse sageli kuni kakskümmend üheksa tundi, see on täiesti vastuvõetamatu äh, kahjuks äh, minevikus on loodud äh, tabavaldkonnas äh, reegleid, mis on sundinud väikesi tabamaju tegevust lõpetama ja ideaalsel juhul peaks loomi tapma nende pidamiskohas ja seetõttu me peame väikseid ettevõtteid toetama. loomulikult me peame toetama selliseid piirkondi, mis on keeruliselt juurdepääsetavad, äärepoolsemaid piirkondi just. oluline ei ole mitte ainult transpordi kestus, vaid ka kvaliteet Äh, sõidukite äh, hea ähm, äh, varustatus on väga oluline, loomadel peab olema piisavalt ruumi ja värsket õhku, ma toetan seda, et komisjon peaks töötama välja ühtse kontrollisüsteemi ja lõpetuseks veel üks märkus minu poolt siin on oluline ka vaba konkurentsi küsimus ja see, selle tagamine teenib nii tootjate kui tarbijate huve, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua äh, Roodus. Äh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, üks miljon eurooplast ja mina äh, kirjutasime sellele petitsioonile alla tapaloomade trans-, transporti me tahame siis piirata kaheksa tunniga. Eh, transpordi aja pikkusega eh, muutuvad eh, loomade kannatused veelgi suuremaks ja tegelikult ei tohiks loomi üle kaheksa tunni transportida, me peame tegema tööd selle nimel, et transporditeed oleksid võimalikult lühikesed ja ka transporditingimused on otsustava tähtsusega. see nõue, eh, mis puudutab eh, ummikuid eh, ja muid nähtav, ettenähtamatuid tingimusi, siin raportis ei ole minu arvates vastuvõetav. teistsugune on olukord muidugi äärepoolsemate ja mägipiirkondade puhul, mis puudutab hügieenistandardite kehtestamist, siis selle, nende tõttu on paljud väikesed ettevõtjad pidanud oma uksed sulgema ja eh, me peame samas ütlema, et eh, tegelikult standarditega on kõik korras, aga me oleks pidanud omalt poolt aitama väikestel ettevõtetel elus püsida. Eh, mina tervitan siin raportis välja toodud ettepanekut muuta väikesed ettevõtted taas kasumlikuks. see aitaks ühte, vabandust, kattekärbest ühe hoobiga lüüa, me saame vähendada loomade transpordis kuluvat aega ja me saame edendada mm, töökohti kohalikul tasandil, aitäh! Começo por agradecer ao relator e relatores sombra. kolleeg eh, Neves, palun. Eh, suur aitäh, eh, ma tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ja selle eest, et ta on erinevate huvide vahel püüdnud tasakaaluni jõuda loomade heaolu ja inimeste huvide vahel on ta siis püüdnud tasakaalule jõuda, aga teisest küljest äh, Eh, tarbijate ja tootjate huvides eh, on eh, tegeleda kasumliku ettevõtlusega ja põhimõtteliselt on meil tegemist ehm, tasakaalustatud arvamusega, siin on räägitud kaheksatunnisest piirangust ja äh, teatud äh, liikmesriigid on äh, halvemas olukorras võrreldes teiste liikmesriikidega. siin on ette nähtud ka erandeid kaheksatunnisele transpordipiirangule, see puudutab äärepoolsemaid alasid ja need on põllumajanduskomitees ka läbi hääletatud ja selline reegel muudab tegelikult võimatuks loomade transpordi mandril Euroopas meil on eh, mitmeid looduslikke piiranguid ja me ei saa mõttematute otsustega eh, neid piiranguid veelgi keerulisemaks muuta, selliste eh, otsustega, mis ignoreerivad riikide eripärasid. suur aitäh! ja nüüd kolleeg Alves, palun. lugupeetud volinik, Äh, loomade heaolu kaitse on äh, tsivilisatsiooni küsimus praeguses Euroopas ja seetõttu on meie kui poliitikute kohustus ähm, äh, muuta suunised reaalsuseks. me peame tagama selle, et loomade veol tagatakse korrektsed tingimused, me peame tagama selle, et transpordis kasutatavad vahendid on sertifitseeritud ja tootjad, vedajad, veterinaarametid, kõik teised peavad äh, tegema oma tööd ja vastutama oma töö eest. samas äh, me peame äh, kõrged tingimused säilitama ja samal ajal me peame võtma arvesse teaduslikke arvamusi lisaks sellele tuleb veel teatud geograafilisi aspekte arvesse võtta, mis eriti puudutavad just äärepoolsemaid piirkondi, Need piirkonnad ei saa täita kaheksatunnist äh, piirangut. lugupeetud president, me peame kasutama kainet mõistust äh, ja me peame need äärepoolsemad piirkonnad äh, jätma välja sellest kaheksa tunni piirangust, sest et see ei ole nende piirkondade puhul mõistlik. suur aitäh ja nüüd me jõuame vaba mikrofoni vooru juurde ja kõigepealt saab sõna proua Mäkkinis. suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin tänada ka raportööri ja kõiki variraportööre, kes on teinud äh, olulist tööd selle keerulise, aga tähtsa raporti kallal. ma jooksin teie tähelepanu äh, lõike üks äh, juurde, kus rõhutatakse seda, et probleemiks on halb olevate seaduste ellurakendamine liik-, liikmesriikides. lihtne on küll öelda, et meil on vaja rohkem äh, reegleid, aga tegelikult on äh, olukord selline, et praegu reeglitest, äh, olemasolevatest reeglitest kinni ei peeta ja tekib küsimus, et miks on vaja veel rohkem reegleid, kui meil on praeguste reeglitegagi probleeme. ma tahaksin ka kasinuse ajal küsida, et kas liikmesriigid vähendavad inspekteerimisele kulutatavad vahendid, kui me räägime loomatranspordi inspekteerimisest, neil lihtsalt ei ole vahendeid selle töö tegemiseks ja komisjon peab kindlasti selle mm, küsimusega tegelema tegelema. Äh, teine küsimus ja paljud kolleegid mainisid seda ka, äh, on äh, seotud tapamajade kontsentratsiooniga, proua Jeegle ja teised rääkisid ka sellest küsimusest, me peaksime paluma komisjonile anda meile teada sellest, mis on selle kõige tagajärjeks mitte ainult loomade heaolule, vaid ka tootjatevahelisele konkurentsile ja ma arvan, et me peaksime tegema seda selle mandaadi raames selleks, et me vaatame, saaksime, kuidas selle väga tõsise teemaga tegeleda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 tahaksin kõiki kutsuda üles seda raportit toetama, iseäranis puudutab loomade kaheksatunnist veopiirangut. selles raportis on aga kolm, sellel raportil on esitatud ka kolm parandusettepanekut, mis puudutavad transporditingimusi ning kontrollide läbiviimist härra Wojciechowski äh, esitas üsnagi radikaalse nõude äh, kaheksa tunnini äh, kestust piirata tunduvalt alla kaheksa tunni. ma palun, et volinik tegeleks selle küsimusega kiiresti ja meil on vaja kiireid muudatusi, loodan, et Euroopa Parlament jõu, soovitus äh, tekitab tõelise arutelu äh, loomade transpordi üle äh, tapamajja pikkade vahemaade taha. suur tänu ja kolleeg Richard Howitt, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. looma hobuse, hobuste heaolude, olu eest äh, võitlejate nimel tahaksin tervitada seda soovitust ja kõigi nende, äh, kõigile nendele, kes äh, siin tõid välja äh, teadusandlikke tõendeid, siis ma võin öelda, et kuuskümmend viis tuhat hobust transporditakse üle äh, Euroopa äh, ja äh, nelikümmend üheksa tuhat neist saavad kahjustada, nii et kõik need, kes on seadusandluse muutmise vastu, nendele ma ütleksin, et jah, jõustamist tuleb parandada, kuid kui eeskirjad on algusest peale valed, siis ei, ei piisa sellest Euroopa Toidustandardite Amet äh, on ja, ja ka teised on öelnud, et tapamajad ei suuda oma tööga toime tulla. neli tuhat äh, viissada postkaarti saadeti Barrosole selle kohta ja paluti samme, ma nägin filmi tervest hobusest, kes transporditi Itaaliasse, kes ei suutnud enam oma jalul pärast seda seista, mul on väga hea meel, et heaoluorganisatsioonid on aidanud hobustel saada uue eluvõimaluse ja mul oleks hea meel, kui Euroopa Liit tegutseks ja loomakaitseorganisatsioonid peaksid päästma vähem hobuseid suur tänu ja härra Niskolesko, palun. suur tänu lugupeetud juhataja, Euroopa kodanikud tunnevad muret äh, loomade heaolu üle äh, loomade veo ajal. tegemist on väga suuri kirgi üles kütva teemaga, mis on põhjustanud palju arutelusid. me tahaksime, et kõikidel loomadel oleksid inimlikud tingimused, aga me peaksime pigem keskenduma sellele, äh, kuidas tegelikult loomade heaolu transpordi ajal parandada. me ei peaks sisse viima transpordipiiranguid Euroopa Liidu tasandil äh, soovita, soovivad mõned sisse viia uusi eeskirju, äh, võib öelda, et loomad kannatavad transpordi ajal igal juhul, äh, seetõttu räägitakse kohalikest tapamajadest ja ma arvan, et see mõte aitaks meil transpordivajadust vähendada. loodan, et Euroopa tuleviku ühine põllumajanduspoliitika võtab seda samuti arvesse. härra Milansveer suur tänu! kõigepealt äh, tahaksin tänada raportööri, Sloveenia on üleminekuriik, nii et äh, olen teadlik äh, sellest probleemist, mul on ka ise ka kogemusi selle valdkonnaga, olen näinud loomi, keda sellistes tingimustes transporditakse, ma arvan, et kahe tuhande viienda aasta määrust tuleb parandada, toetan kaheksa tunni transpordipiirangut, inspektsioonid peaksid olema tõhusamad ja süsteem peaks olema selline, et äh, see äh, soodustaks äh, loomade paremat kohtlemist. praegu kannatavad loomad ja seda täiesti ebavajalikult ja me teame, et loomade kannatamine mõjutab ka meie liha kvaliteeti kvaliteeti. Euroopa teedel transpordib üle, transporditakse üle ühe miljardi ja looma ja loomade transport on viimaste aastate jooksul kahekordistunud, me teame, et meil on ühtne turg ja vaba kaubavahetus, aga sellistes tingimustes peaksime me pöörama rohkem tähelepanu põllumajanduse mitmekesistamisele ja kohaliku toodangu tarbimise soodustamisele. suur tänu, härra Sveer! härra Kafarati, palun. suur tänu, härra juhataja, lugupeetud volinik. nagu äh, eelkõnelejad on öelnud, selles eeskir-, selles raportis on kirjeldatud äh, kehtivaid eeskirju ja kui me räägime sellest, kuidas me loomi, teisi elusolendeid kohtleme, siis jah, see mõjutab küll liha kvaliteeti ja tõsi, aga olulisem on vast see, et nende elukvaliteet kannatab ka selle all. seetõttu tuleks piisavaid eeskirju järgida ja pöörata tähelepanu ka sellele, kuidas punktist A punkti B loomi viidakse. mis puutub meisse kui tarbijatesse, äh, kogu selle protsessi lõpus, äh, siis äh, järelevalve ja kontrollid on olnud siiani piidulikud, sageli hiilitakse kontrollidest kõrvale, aga eeskirjade järgimine on äärmiselt tähtis ja seda tuleb tagada. järgmisena härra Kadenbach no,, proua Kadenbach suur aitäh, lugupeetud president ja volinik, suur aitäh teile selle eest, et ma sain veel kord võimaluse kõnelda ja äh, ma unustasin äh, varemalt äh, tänada raportööri hea koostöö eest ja ta suutis tasakaalustatud raporti mm, koostada ja ma arvan, et me suudame loomakaitsenõudeid e, tagada. E, me e, ei tohi unustada, et loomad on elavad organismid, kes vajavad kaitset, see tähendab seda, et ühest küljest me, eh, ma arvan, et eh, me eh, peame kindlasti mõtlema ka kodututele loomadele, nendele, kes loomade varjupaikades ootavad endale uut perekonda. komisjoni nimel annan nüüd sõna härra Tonja Boržile. suur tänu, lugupeetud juhataja. oma sissejuhatavas sõnavõtus äh, ütlesin selgelt, et äh, jõustamine valmistab mulle muret, äh, ma ei saa seda eitada. ja ma teatasin ka parlamendile, äh, et kavatsen sisse viia meetmeid, informeerisin teid sellest rikkumismenetlus kaheksateist, kolm neist on praeguse veel lahtise lõpuga ja on ka mitmeid ettekirjutusi ja teadaandeid liikmesriikidele, aga ma olen nõus nendega, kes on öelnud, et kui me ei suuda olemasolevaid eeskirju jõustada, siis äh, seda raskem on uusi seadusandlikke ettepanekuid ellu viia. ja seetõttu äh, ütlesin ma selgelt välja, et komisjon oma raportis ei tee uusi seadusandlikke ettepanekuid, vaid keskendub jõustamise parandamisele. kuid ma võin teile rääkida veel äh, sellest, mida komisjon võib teha ja mina suudan teha võin teile täpsustada, millistes äh, valdkondades äh, jõustamist parandatakse, kõigepealt rakendusotsus, äh, et liikmesriikide kontrolliaruandlussüsteemi ühtlustada, praegu ei ole meil selles valdkonnas ühtlustamist, liikmesriikide kontrollid ei ole ühtlustatud ja liikmesriigid vastutavad peamiselt määruse kaks tuhat viis, kaks tuhat viis aasta määruse jõustamise eest, lisaks sellele Dublinis peaks toimuma konverents, mis käsitleb loomade heaolu transpordi ajal ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal äh, teostame õppekülaskäike, kuhu ei ole kaasatud mitte ainult liikmesriigid, vaid ka äh, audiitorid äh, toiduainete ja veterinaar asutustest, kes on giidi rollis ning Äh, kes saadavad äh, liikmesriikide eksperte teel ühest liikmesriigist teise. samuti parandame loomad, loomaveo kontrolle kasutame navigatsioonisüsteeme, selles valdkonnas on olnud siiamaani meil õiguslikke äh, takistusi, me püüame need lahendada, aga kui meil on nüüd kaasaegne tehnoloogia kättesaadav, see ei maksa eriti palju, siis me peaksime seda kasutama ühtlustamise puudumisest tingituna ja tahtest puudu, äh, tahte puudumisest tingituna ja oleme seda piisavalt teinud. Äh, ja ma kavatsen arutada õigustalitusega, kas on võimalik sisse viia navigatsiooniseadmete kohustuslik kasutamine, aga äh, igal juhul äh, peame keskenduma jõustamisele, aga jõustamine ei tohiks olla meie pingutuste lõpp, see peaks olema uue töö algus ja meie edasised sammud peaksid olema nii põhjendatud äh, kui ka tõhusad kui jõustamise parandamisest ei aita, mina arvan, et sellest aitab, aga kui ei aita, siis me peame loomulikult äh, edasist äh, tegevust kavandama. suur tänu, härra Wojtšakovski, raportöör, palun. kaks minutit on teil sõna. suur suur tänu äh, kõigile Euroopa Parlamendi saadikutele, kes äh, selle arutelu käigus sõna võtsid. tahaksin tänada teid kõiki sõnavõttude eest, nende eest, kes toetasid Äh, tahaksin tänada neid, kes toetasid minu seisukohti ja, aga tahaksin tänada ka neid, kes äh, kritiseerisid äh, minu raportit, tahaksin tänada meie variraportööri, tõesti meie töö oli suurepärane, hoolimata sellest, et tegemist oli väga raske teemaga, kui ma võtsin selle ülesande vastu, siis ma ei olnud pir-, päris teadlik sellest, et see on nii vastuoluline teema. minu raporti ettepanek on omamoodi kompromiss ühelt poolt äh, me tahtsime minna veel kaugemale, veelgi rohkem piirata loomade veoaega, aga oli ka neid, kes ei soovinud absoluutselt loomatranspordi aja küsimust lahata. tegemist on äh, täiesti õigustatud äh, ja kiiduväärt kompromissiga ja ma loodan, et homse hääletuse käigus võetakse see kompromiss vastu hääletame aasta viimasel aastal, viimasel kuul, kaheteistkümnendal äh, kuupäeval, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kell kaksteist. ma loodan, et äh, kolm korda kaksteist toob äh, minu raportile õnne ja see aitaks meil parandada loomade transporti Euroopa Liidus. suur tänu, härra raportöör Noh, lugupeetud daamid ja härrad, sellega lõpetame nüüd arutelu selle päevakorrapunkti üle ja hääletamine toimub homme kell pool üks. järgmine päevakorrapunkt on küsimus komisjonile, mis käsitleb vahendusmenetlust tsiviil- ja kaubandusasjades tegemist on äh, suuliselt vastatava küsimusega äh, justiitskomisjonilt äh, ja annan kohe sõna Arlen McCarthy'le, kes on küsimuse esitajate hulgas, palun. suur tänu ja ma tahaksin siin tervitada seda, et meil on täna võimalus rääkida